Meine Damen und Herren. daamid ja härrad. jätkame päevakorda päevakorrapunktiga number üheksa. asi puudutab raamlepingut Euroopa Liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta ja selle võimaluse andmisest äh, Aserbaidžaanile meil on vaja vastu võtta vastav resolutsioon, raportöör on äh, proua Jäätenmägi ja mm, muudatusettepanekute esitamise aeg lõpeb täna kell kaheksateist. analoogsed lepingud on meil juba sõlmitud Armeenia, Gruusia, Moldova ja Ukrainaga ja siis tähendab seda, et see, äh, sellega anname tõepoolest võimaluse vastastikuse mõistmise memorandumi alusel osaleda erinevates Euroopa Liidu programmides kolmandate riikidega. Ma tahaksin rõhutada, et tegemist on tehnilise dokumendiga, mis annab meile võimaluse intensiivistada dialoog ja kahepoolset koostööd, eeskätt aga kontakte inimeste vahel ma paluksin teid poliitilised asjaolud, mis võivad tõusetuda, kõrvale jätta äh, ja püüame jääda arukuse juurde, palun nüüd annaksin sõna raportöör Anneli Jäätenmägile, kus ta siin istubki? ja, ja proua Jäätenmägi. Yes. ma ei ole kunagi näinud nii palju umlautidega äh, äh nii paljude umlautidega nime. hääldasite seda suurepäraselt, ütleb proua Jäätelmägi. palun, teil on siis sõna. olgu kui rääkisime Bosnia-Hertsegoviinast, siis ütles siin äh, üks teine komisjoni liige, et tegemist on äh, imeilusa riigiga tahaksin teile öelda, et ka Aserbaidžaan on imeilus riik, Bakuu on imeilus ja rahvas, tavalised inimesed on nagu meie siin. mõnikord on probleeme mõningate teemadega Aserbaidžaanis, aga eks tegelikult selliseid probleeme ole ju peaaegu kõikidel riikidel nii et äh, püüdkem äh, hoida alal häid sidemeid oma heade naabritega. nagu ütles meie esimees, tegemist on puhtalt äh, tehnilise teemaga nii-öelda, aga minu arust on tegemist tähtsa teemaga, sellepärast et tegemist on tähtsa partneriga ning äh, meie partnerlussuhe peaks olema laiaulatuslik äh, ja hea, hõlmama regionaalkoostööd, terrorismivastast võitlust, julgeolekut, energiaküsimusi, kultuuri ja haridust. selle protokolli eesmärgiks on panna paika finantseeskirjad ja muud üksikasjad, mis võimaldavad Aserbaidžaanil osaleda mõningates Euroopa Liidu programmides Euroopa Liidu programmide järk-järguline äh, avamine naabrusriikidele äh, oli algatus, mille komisjon tegi kahe tuhande kuuendal aastal, kahe tuhande seitsmendal aastal andis oma heakskiidu sellele ka nõukogu. osalemine Euroopa Liidu programmides on naabruspoliitika üks olulisi elemente, selle eesmärgiks on liikuvuse suurendamine ning äh, rohujuure tasandi koostöö edendamine, mis minu jaoks on väga tähtis küsimus. koostöö äh, tähe-, hõlmab väga paljusid valdkondi, üliõpilaste vahetust, äh, teadusuuringuid, konkurentsivõimega tegelevaid äh, algatusi. nagu Elmar Plokk ütles sarnased programmid on juba jõus Armeenia, Gruusia, Moldova ja Ukrainaga. mina toetan seda protokolli, sellepärast et see protokoll edendab inimestevahelisi kontakte, Aserbaidžaani inimeste ja Euroopa Liidu inimeste vahelisi kontakte ja ma usun, et äh, sellest on huvitatud nii Euroopa Liidu kodanikud kui ka Aserbaidžaani kodanikud äh, ja kõik saaksid sellest kasu. inimõig-, inimõigused, demokraatia, õigusriigi põhimõte peaksid jääma Euroopa Liidu äh, suhete aluseks kolmandate riikidega ja loomulikult kehtib ka see Aserbaidžaani kohta. see on siis kõik, mida tahaksin teile praegu öelda. aitäh! Muchísimas gracias. Hoy tenemos la primera consideración sobre el. aitäh. täna räägime esimest korda sel teemal, sellest protokollist ja me ju kõik teame, milline on olukord Aserbaidžaanis, see on väga murettekitav olukord ja seda on ka juba korduvalt sõnastustamist leidnud. viimastel aastatel on sealne olukord oluliselt halvenenud, mis puudutab inimõigusi. viimastel kuudel on olukord eskaleerunud. valitsus on astunud järjest räigemaid samme äh, inimõiguste eest võitlejate vastu siin on viimasel ajal äh, arreteeritud Leila Juunus ja tema abikaasa, aga ka teised silmapaistvad Aserbaidžaani inimõiguste alavõitlejad. viimase aasta juulist on trellide taha heidetud lisaks Leila Juunusele teisigi, Leila Juunuse tervis on aga oluliselt halvenenud. me ei saa teha nägu, et selline olukord äh, võiks kesta või edasi halveneda, tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste eest võitlejatega ja me ei tohi nüüd teha nägu, et said auhinna kätte ja nüüd ongi teema läbi. me peame eh, neid inimõigusega seonduvaid väärtusi hindama ja nende, neid väärtusi au sees hoidma ja kui me räägime sellest protokollist, siis tuletage meelde, et äh, parlament möödunud aasta septembris arutas äh, kiireloomulise küsimusena inimõiguste olukorda Aserbaidžaanis ja seda, sellest ei räägita proua Jäätenmägi dokumendis sõnagi, näiteks punkt F all äh, inimõigus ja ei saa ometi ju kirjutada, et olukord inimõiguste valdkonnas on äh, äh, rahuldav, me rõhutasime ju mõni kuu tagasi alles seda, et see olukord on väga keeruline ja üha halvenenud, me peame tege-, olema oma dokumentides sidusad, meie ju täiskogul käsitlesime seda erakorralise teemana ja meie fraktsioon on selle protokolli ratifitseerimise vastu ja me soovime igal juhul sellesse muudatusi sisse viia. me oleme selle protokolli ratifitseerimise vastu seni, kuni olukord inimõigustega Aserbaidžaanis ei parene. tahaksin äh, tulla veel kord tagasi Leila Juunuse näite juurde kõigepealt on vaja tema elu päästa, praegu on ta ka pideva arstide järelevalve all, meil on jutt ka sellest, et meil on tarvis tema elu päästa, inimesed selles riigis. ei oma kõiki inimväärseid õigusi ja ma leian, et protokollist tuleks rääkida pärast seda, kui Leila Juunus on vabastatud. härra Brock kallis kolleeg, ma palun, et te pärast koosoleku lõppu eh, siiski tunneksite huvi viimaste arengute vastu Aserbaidžaanis. proua Sebaljos, palun. aitäh, härra esimees, proua Jäätenmägi ju ütles, et kaasa osalus Euroopa Liidu programmides on naabruspoliitika seisukohalt väga oluline, kuid me kuulsime ka Hispaania kolleegilt, et olukord inimõigustega Aserbaidžaanis on väga halb. lisaks sellele on see olukord viimastel kuudel järjest halvenenud me oleme selles osas parlamendina sõnaselgelt oma seisukohta avaldanud ja seetõttu, äh, kui me loeme siin seletuskirjast, mis on väga lühike, siis äh, seda praegust olukorda äh, lihtsalt objektiivselt ei kajastata, lihtsalt fikseeritakse, et olukord on praegu selline ja kui me niisuguse dokumendi vastu võtame ja protokolli heaks kiidame, siis me saadame välja täiesti vale sõnumi. ja see ei tähenda ju äh, printsiibi rohkem rohkema eest elluviimist ma leian, et äh, me peaksime selle teema ta juurde tagasi tulema mõne kuu pärast, pärast äh, Bakuud, võib-olla see olukord on mõne kuu pärast paranenud, võib-olla on meil ka sellest seal kujunenud olukorrast ja sellest detailsem ettekujutus um,. suur tänu Aserbaidžaan on väga oluline Euroopa mängija Euroopa Liidu energiaallikate mitmekesistamise protsessis äh, ja see roll üha suureneb, me tahaksime endale lõunapoolset gaasikoridori ja see toob meile Aserbaidžaani, Turkmeeni gaasi loodetavasti ja see aitab vähendada meie sõltuvust Venemaa energiast, aga olgem ettevaatlikud äh, lepinguid sõlmides. Aserbaidžaan on korrumpeerunud diktaatorlik riik, kus on terve rida poliitvange Karia Ismailova äh, eelmisel aastal vangistati, et ta olevat äh, mõjutanud äh, teist ajakirjand-, ajakirjaniku enesetapule. korruptsioon valitseva eliidi hulgas lokkab ja samas öeldakse, et ei ole poliitvange viidates Euroopa Nõukogu raportile, me kõik teame, et selles raportis tuuakse välja inimõiguste äh, rikkumisi, kuid äh, see ei ole päris põhjapanev raport, äh, põhjalik raport, loomulikult vahetagem kaupa Aserbaidžaaniga, kuid seadkem ka king-, tingimusi, nagu näiteks vangide vabastamine. Chair. I'll keep it very short. I, I fully share the line that was suur tänu, esimees, teen lühidalt, ütleb proua Piiri. toetan meie variraportööri öeldut, ma arvan, et siin on väga oluline rõhutada seda, et Euroopa Liidu rahad lähevad juba valitsuse kontrolli all olevatele vabaühendustele, ei ole tegemist ainult inimeste vaheliste kontaktidega. ja kui me anname rohkem vahendeid, siis valitsuse toeta-, toet-, toel tegu-, tegutsevad vabaühendused saavad üha rohkem raha, aga tõelised inimõiguste kaitsjad äh, kaovad. Äh, Valgevene on üks nendest riikidest, äh, kus kus praegusel hetkel on, on vähem poliitvange kui Aserbaidžaanis, kus, kus on rohkem poliitvange, aga samas me oleme juba vahendeid andnud. okei okay., if not, then I will kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis lõpetame arutelu sel teemal proua Jäätenmägi, soovite lõpetuseks sõna? palun, proua Jäätenmägi. mõned küsimused. tahaksin teile öelda, et tegemist ei ole assotsiatsioonileppega Aserbaidžaaniga. see võib-olla tuleb kunagi hiljem. kas tuleb, me ei tea. tegemist on lihtsa tavaküsimusega, millest on abi tavainimestele. ja kui meie parlament ja meie komisjon tunneb huvi inimõiguste küsimuste vastu, siis ma arvan, et just nimelt selle kokkuleppe abil aidatakse just nimelt neid kõige tavalisemaid inimesi, tavalisi inimesi on võima-, see võimaldab üliõpilaste vahetust, noored inimesed saavad õppida Euroopa Liidu liikmesriikides, äh, külastada neid liikmesriike, õppida, mida tähendab seda, äh, see, et inimõigusi austatakse. tegemist ei ole assotsiatsioonileppega. ja ma tean, et Aserbaidžaanis on inimõigustega probleeme, me kõik teame ju seda. aga mis, kui isegi on, siis ma arvan, et me peaksime sellegipoolest ulatama abikäe selle riigi tavainimesele, et harilikud inimesed saaksid rohkem teavet ja saaksid külastada Euroopa Liitu, õppida Euroopa Liidus ja kui ühel heal päeval jõuab meie töölauale assotsiatsioonileppe ettepanek, siis on hoopis teine lugu. see on no, väga suur samm, ma ei tea, millal see tuleb ja ma ei tea isegi, kas see tuleb aga see, millest me räägime täna, on lihtsalt tavainimestele mõeldud äh, tavaline programm. suur tänu, proua raportöör, proua Jäätemägi. ja ma arvan, et tegemist on tähtsa raamotsusega, mis võimaldab Aserbaidžaanil edendada inimestevahelist, äh, vahelisi kontakte tuletaksin kolleegidele meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme esimene aprill kell kolm. ja kui rohkem keegi midagi öelda ei soovi, siis tänan raportööri ning lõpetame selle päevakorrapunkti käsitluse, aitäh! I think we have enough reason to continue our informations. In... arvan, et jätkame siis oma tööd good wanted is the enemy of the good. no mõnikord äh, soovides paremat, äh, hävitame selle, mis oli juba hea. Now we come to the ten point ten. päevakorrapunkt number kümme, praegune poliitiline olukord Afganistanis. proua Lösing, teil on sõna. aitäh e-kirja teel olen saanud ravariraportööridelt erinevaid arvamusi selle raporti kohta äh, ja minu materjalide kohta selle raporti ettevalmistamisel, minu meelest oli see üsna tavatu ja tahaksin siinkohal siiski tulla tagasi tavalise protseduuri juurde, mis järgib demokraatia reegleid ja esitada, tutvustada siinkohal oma raporti projekti äh, selles komisjonis, kus on ka fraktsioonide esindajad, kus me saame arutada läbipaistvalt asja, arvamusi vahetada. see arvamuste vahetus hakkab ju nüüd praegu aset leidma, ütleb härra Brock. jah, aga vaatamata sellele, ütleb proua Lösing, ma tahaksin rõhutada, et mõned variraportöörid juba sissejuhatavalt algatasid selle diskussiooni see on nende õigus, ütleb härra Prokk. jah, ei, seda küll, äh, ütleb äh, proua raportöör, aga ma tahtsin rõhutada, et see ei ole väga, ma ei saanud teie etteheitest aru, ütleb härra Prokk kolleegidel on alati õigus teie poole e-kirjaga pöörduda proua Lösing, hea küll, me ei aruta seda praegu, ma tahaksin rõhutada, et mul on väga hea meel, et me täna väliskomisjonis, kuhu see küsimus arutelu kuulubki, arutada saame ilma eelarvamusliku lähenemiseta. tahaksin oma raporti kohta öelda järgmist. mul on võimalus, mis see võimalus, mis avaneb tegelikult väga harva, käsitleda küsimust kõikehõlmavalt ja pärast esimest äh, lühikest äh, raportit, pärast tehnilist hinnangut äh, tuli mul veel seda raportit lühendada ja täna ma saa-, saan öelda, et võisin raportisse kaasata ainult kõige olulisema ja ma loodan, et äh, muudatusettepanekutega saab raportit veel kord täiendada, see-eest tahaksin tänada äh, äh, Ahveti sekretäriaati, kes on aidanud mul seda raportit ette valmistada. diskussioonide vält-, käigus on korduvalt ilmnenud, et meil on põhimõtteliselt erinev lähenemine äh, sõjalise jõu kasutamise kohta Afganistanis. mina oma partei esindajana ja patsifistina et leian, et see asi, eh, sõjalise jõu kasutamine nimelt on ebaõige eh, ja ma leian, et eesmärgid, mille me Afganistanis endale püstitanud, on sõjalise jõugu kasutades keeruline ellu viia. ma tutvusin ka valitsusväliste organisatsioonide, kodanikuühiskonna aruannete ja dokumentidega, ka avalik-õiguslike tele- ja raadiosaadetega sel teemal ja püüdsin eh, neid kõiki hinnates koostada eh, seda raportit, viidates nendele uutele sammudele, mida oleks vaja astuda, et Afganistanis kujunenud nõiaringist välja pääseda eh, selles pikaajalises sõjalises konfliktis, mis on endaga kaasa toonud tuhandeid ja tuhandeid hukkunuid ma tahaksin, ma ei tahaks mitte mingil juhul öö, äh, seada küsimuse märgi all on neid edusamme, mida me oleme suutnud, mida Afganistan on suutnud riigis saavutada, kuid me peaksime antud olukorda seal tõepoolest objektiivselt hindama ja välja töötama need eh, tegevusvaldkonnad, mis võiksid olla Euroopa Liidu jaoks selle, nendeks põhilisteks tegevusteks, millega edasi minna ja olukorda Afganistanis parandada, tuginedes valitsusvälistele organisatsioonidele kõnele. kas ma tahaksin paluda kolleege, et nad räägiksid vaiksemalt, ma ei saa niimoodi esineda. ma olen raporti esitamise järel koos äh, Transparency Internationali organisatsiooniga arutanud nii korruptsiooniprobleeme kui ka äh, inimõigusorganisatsiooniga neid räigeid inimõiguste rikkumisi, mis Afganistanis aset leiavad. ja neid punkte kavatsen muudatusettepanekutena selle raporti juurde veel esitada. siinkohal tahaksin viidata Afganistani äh, suursaadiku härra Tandari kirjale, kes äh, äh, avaldas muret äh, minu raporti osas, kes leidis, et silmas pidades uut Afganistani rahvusühtsuse valitsust, on minu teatud raporti punktid võib-olla mitte väga kõige, mitte kõige Äh, ettevaatlikumalt esitatud, aga ma siiski tahaksin öelda, et just uue valitsuse ametiastumise olukorda oleks vaja ära kasutada äh, selleks, äh, et kasutada võimalust liikuda edasi ja saavutada ees, püstitatud eesmärke inimõiguste ja korruptsioonivastase võitluse vallas. minu raporti põhipunktid on Äh, vaesuse vastu võitlemine, radikaliseerumise vastu võitlemine, äh, võitlemine äh, laiaulatusliku tööpuuduse vastu, eriti kui arvestada, et tööpuudus on Afganistanis peaaegu viiskümmend protsenti ja et igal aastal tulevad tööturule uued noored, enam kui nelisada tuhat, kellel tööd ei ole ja kes tööd ei leia tahaksin rõhutada oma raportis ka eh, neid positiivseid momente, mis on saavutatud hariduse ja naiste õiguse valdkonnas, ent eh, rõhutada mõlemat valdkonda ka kui väljakutseid tulevikuks seda enam, et me peaksime senisest enam rakendama just nendes kahes valdkonnas äh, materiaalseid äh, ja inimressursse, et probleeme lahendada. olulist tähelepanu pöörasin sellele, et äh, osutada kestlikku arenguabi, et saavutada kestlikku arengut majanduse valdkonnas selleks, et lõppeesmärgina Afganistan oleks ka majanduslikus mõttes sõltumatu riik. oluliselt rõhutasin ka öö, koostööd tsiviil öö, jõudude ja sõjaliste jõudude vahel, aga ma kohe lõpetan tööta-, rääkisin ka valitsusväliste organisatsioonide esindajatega, katastroofi abi osutajatega ja nii edasi ja need tulemused kajastasin oma raportis. ja ma rõhutasin, et äh, Afganistan on väga rikas ressursside poolest, kus elab väga vaene elanikkond ja tekib küsimus, kuidas säärased rikkad ressursid ei jõua Afganistani elanikkonnani ja mida oleks vaja teha, et olukorda selles osas muuta. härra Prokk. tahaksin Äh, veel kord rõhutada, et see polnud mitte sekretariaadi suva, et te need e-kirjad said ja see polnud suunatud mitte teie vastu isiklikult, proua Lösing. Äh, teie äh, raport on raport, mille üle me hakkame hääletama täiskogul ja see eeldab, et see dokument peab olema teatava mahuga ja et sellele eelneb arutelu enne jõudmist täiskogule. ja ar jõuame äh, arutelu juurde, kolleeg äh, Jean, palun. Euh, rahvapartei fraktsiooni nimel. meil on tõsiseid probleeme selle raportiga artiklis üks on äh, oma ideoloogiline lähenemine, et äh, kogu, kõik hädad Afgaani, Afganistani riigis on kahe tuhande esimese aasta rahvusvahelisest sekkumisest äh, tingitud, meie arvates see ei ole objektiivne lähenemine ja põhimõtteliselt see seab halba valgusse kogu selle raporti meie jaoks me võime rääkida sellest raportist äh, jah, ja kas on seal või kas sellest sõjalisest sekkumisest ja kas sellel on oma plussid, oma miinused, äh, millised on läbikukkumised, äh, me võime kogemustest teha ülevaadet, jah, aga praegune saavutus siin on lihtsalt ühepoolne hukku, hukkamõist rahvusvahelise üldsuse tegevusele. ja see on meie arvates ideoloogiliselt problemaatiline lähenemine loomulikult, ja siin on ka mõningad äh, küsitavad äh, statistilised andmed äh, Afganistani arengu kohta ja probleemid on tõsised, ebakõlad on suured. siin selgitakse seda, et rahvusvahelisi vahendeid ei tuleks anda ju-, julgeolekule, vaid arengule ja siis äh, järgmises lõikes öeldakse, et kahju, et Euroopa Liidus ei anta piisavalt vahendeid julgeoleku tagamiseks äh, ja nii edasi ja nii edasi. Äh, tehniliselt on siin mitmeid raskusi, mõningad fraktsioonid soovivad seda raportit äh, põhjapanevalt muuta, ma ei tea, kas meil on seda võimalik teha kogu teksti ulatuses meie üldine seisukoht on, et Afganistani olukord on praegu äärmiselt ebakindel ja me ei tahaks, et meie sõnad kaotaks tema kehtivuse juba homme, ehkki homme või kuu aja pärast võivad nad olla nii või teisiti aegunud. kui me hakkame nüüd hääletama selle teksti üle siis minu arvates on see tegevus äärmiselt ebakindel ja ma arvan, et kõige parem lahendus äh, fraktsioonide vahelist äh, olukorda silmas pidades oleks, et praegu lihtsalt äh, teha üks paus selle raportiga. kolleeg Assis. aitäh, härra esimees ka meil on selle raportiga väga suuri muresid, nii mõndagi on siin eh, valesti sõnastatud meie meeles, mis puudutab lääne sõjalist agressiooni Afganistani vastu, eh, siis radikaliseerumist, ebastabiilsuse kujundamis, kujunemist lääneriikide tõttu, eh, selles osas on olnud ju väga pikaajaline diskussioon lääne osaluse suhtes ja tegelikult on praktika näidanud, et jah, on olnud negatiivseid momente, aga väga paljudki on olnud positiivsed ja sellepärast oleme me seisukohal, et see raport on eksitav Äh, ja see kujutab endast teatud äh, ideoloogilist lahknevust meie arusaamades sellest, mis Afganistanis toimub. see, kuidas selles raportis olukorda äh, kirjeldatakse, seda me toetada ei saa iseäranis, kui arvestada, et oleme saanud ka Afganistani suursaadikult Euroopa Liidu juures härra Tandarilt kirja, kes oma tõsist äh, muret avaldab ja kes väljendab arvamust, et see raport ei ole Afganistani huvides. sama seisukohta on avaldanud ka Afganistani president Tagi, kes alles hiljuti ütles, et lääne sõjalise jõu jäämine Afganistani on Afganistani huvides millised olid esialgsed kavatsused sõjalise interventsiooni kaudu, millised olid need võimalikud negatiivsed tagajärjed, meie ootused olid teised, meie, me lootsime, et see eh, tagab riigis stabiilsuse ja seetõttu tõttu ei saa me praegu rõhutada, et kõige selle tõttu on Afganistanis süvenenud vaesus. me peaksime tõesti arutama või otsustama, kas me üldse seda praegu sellisel kujul arutame, kas see ajahetk on sellest, selleks sobiv, kuid järgmise kuu, kahe kuu jooksul eel, eelseisvat arengut on raske prognoosida. Nende kahe kuu jooksul, kui küsimus jõuab täiskogule, me peame tõepoolest väga tundlikult käituma, me oleme valmis see, arutama olukorda Afganistanis, kuid äh, see äh, raport on väga vastuoluline ja meie seisukohad selle raporti suhtes siin kõrges kojas on väga lahknevad ja on küsitav, kas me suudame neid äh, lahknevusi ületama, ületada ja kompromissideni jõuda. härra esimees meil on selline mulje tekkinud, et äh, raporti koostaja negatiivne äh, visioon ei ole ehk kõige õigem ja ka eelkõneleja rõhutas äh, seda, et me peame asja arutama, aga selle raporti põhjal on seda veidi keeruline teha Uh, thank you very much, Chairman. Well, I'm fully in agreement. aitäh, olen täiesti nõus kahe eelkõnelejaga, ütleb Jeffrey Van Oden. teen lühidalt, on selge, et see, kuidas see raport on koostatud, et äh, siin on ideo-, anti-Ameerika vastane, Ameerika vastane ideoloogia aluseks olnud ja see tuli välja ka argumentidest, mida siin välja toodi, vaadake siin kas või paari näidet, kogu see toon, mida on kasutatud, faktid on valed, esimene lõige, kohe võtke endale ette, siin on öeldud, et kolmeteist aasta, üle kolmekümne aasta jooksul see ähm, sekkumise ajal on see endaga kaasa toonud väga palju ohvreid, vastavalt ÜRO, mis organisatsioonile öeldakse, et mässulised vähemalt seitsmekümne kahe protsendi ohvrite eest vastutavad, tegemist on siis tsiviilelanikkonnaga ja ainult kaks protsenti tapeti rahvusvaheliste sõjajõudude poolt. teises lõikes öeldakse, et USA ja ÜRO peaksid kogu sõjaväe tagasi tõmbama, et tegelikult USA on praegusel hetkel kindla taotluse pärast, presidendi taotluse pärast äh, aeglustanud vägede väljumist. vaadake siis näiteks lõiget üksteist, kus räägitakse sellest, et ei ole piisavalt ära tehtud inim- ja põhiõiguste osas, eriti naiste ja tüdrukute õiguste osas äh, Afganistanis. tegelikult on nii, et äh, haridust saavate tüdrukute arv on kolmelt protsendilt kolmekümne kuuele protsendile tõusnud, on üle kolme miljoni afgaani tüdruku, kes käivad nüüd koolis, kes seda ka varem ei teinud. nii et äh, lõikes äh, neliteist on öeldud, et äh, kogu raha peaks minema arengule ja mitte julgeoleku tagamisele, siis tahaksin nüüd küsida, et näiteks maamiinidest äh, maamiinide eemaldamine, kuhu alla see läheb siis ühe koma, üks koma viis miljonit ÜRO kulutas just maamiinide kõrvaldamisele ja väga paljud abiandjad Afganistanis on langenud just hirmutamise alla või on pannud oma elu ohtu just maamiinide pärast, nii et kui lugeda seda nüüd lõik lõigult, siis see siin ei ole väga õiglane lähenemine, härra esimees, ma leian, et äh, selle raporti muutmine on ainult aja rais-, raiskamine, see tuleks tagasi võtta ja ümber kirjutada Thank you, Mr. President. aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, ALDE fraktsiooni E, raportööri härra Ostrevitšuse nimel pean ütlema, et me kahjuks ei saa praegust versiooni toetada. meie usume, et see ettepanek praegusel hetkel ebaadekvaatselt ja eelarvamustega hindab praegust olukorda Afganistanis ja täiesti e, ei arvesta rahvusvaheliste organisatsioonide jõupingutustega, siin on lõiked üks, kaks, kolm, neliteist, viisteist, kuusteist ja seitseteist, mis tuleks täiesti välja võtta ja üleüldiselt on seda raportit vaja põhjalikult muuta. me usume seega, et see raport tuleks ümber kirjutada selleks, et kriitiliselt ja sõltumatult hinnata poliitilist olukorda Afganistanis arvestades sellega, et muudatusettepanekute tegemiste tähtaeg läheneb, sooviksime me teha taotluse, et sellest raportist koostatakse uus versioon. Afganistani delegatsiooni juht härra Ostrevitšus soovib teha koostööd nii teiega kui ka kolleegidega teistest fraktsioonidest selleks, et koostada tasakaalus raport, mis kajastaks Euroopa Parlamendi äh, Ehm, vaateid Afganistani üleminekuperioodi kohta? Eh, eh, aitäh! roheliste nimel tahaksin rõhutada et me toetame selle raporti ehitam-, esitamist praegu. see on suurepärane võimalus rääkida Afganistanist nüüd ja rääkida Afganistani tulevikust. E, seda enam, et meie tule-, suhetes on ees uus arengufaas. me ei näe me see, seda nii, nagu teiste fraktsioonide esindajad, kes oma seisukohti tutvustasid, me oleme veendunud, et Afganistani olukorras ei saa olla sõjalist lahendust mitte vähemalt sellisel kujul, nagu praegu seda püütakse rakendada. me toetame paljusid proua Lösingi seisukohti. jah, me ei toeta tema seisukohti, aga andke andeks, teeme muudatusettepanekuid eh, ja siis me saame dokumenti ju muuta. Eh, meil on ju selline võimalus ja minu arvates me peaksime seda võimalust kasutama selleks, et me saaksime aruteluga edasi minna proua äh, Lösing on ju äh, suhes, äh, suhelnud väga erinevate inimõiguste mm, eest võitlevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ja sellepärast leian ma, et meie tulevane koostöö Afganistaniga peaks seisnema ju selles, et me saavutame kestva rahu, meid ei huvita ju lühiajalised lahendused, meil on vaja üles ehitada riik, kes, kus inimesed saaksid elada rahus see puudutab nii politsei, armee arengut, nende inimeste adekvaatset tasustamist ja siin on väga palju teisigi aspekte. sest kui me ei soovi et inimesed lahkuks, lahkuvad sõjaväest ja politseist selleks, et liituda kriminaalsete rühmitustega, peame tagama, et nad saaksid oma töö eest saadud palgast ka ära elada meil on vaja tõesti panustada kodanikuühiskonna arengule Afganistanis. me peame panustama sellele, et Afganistani inimesed saaksid eh, elatuda teenitud eh, töötasust ja mitte, et nad, et nad ei peaks pöörduma kuritegelikesse rühmitustesse või asuma kuritegelikule teele. meie leiame, eh, ei leia, et seda raportit tuleks edasi lükata Merci, monsieur le président. Euh, je ne doute pas que madame Lusing. suur tänu, proua Lusing on tõesti lugenud tõenäoliselt läbi erinevaid dokumente ridamisi. aga mina olen käinud neliteist korda Afganistanis, mitte ainult Kabuga, Kabulis, vaid olen käinud Kandaharis ja mujal, olen käinud väikestes külakestes, väikestes kogukondades, olen rääkinud terve rea inimestega ja paljude naistega. ja selles raportis on palju elemente, äh, millest ma, mis ei tule mulle üldsegi tuttavad ette. kahe tuhande esimesel, kahe tuhande teise aasta alguses käisin Afganistanis, näi-, olen näinud, mis on seal juhtunud pärast seda, see ei tähenda seda, et Afganistanis oleks kõik roosiline aga kui raport sisaldab selliseid vigu nagu see, põhjapanevaid vigu, siis ei ole see raport tõsiseltvõetav ja Euroopa Parlamenti ennast äh, Euroopa Parlament ise kaotab oma usaldusväärsuse, nad, inimesed ja naised, kellega ma olen rääkinud, ei kahetsenud rahvusvahelise üldsuse sõjalist sikkust, mis võimaldas neile äh, taas koolidesse minna, äh, ülikoolidesse minna ja, ja mis kõik oli varem keelatud. ja mõned pidid eluga hüvasti jätma just nimelt seetõttu, et nad üritasid noortele tüdrukutele haridust anda. ja ma arvan, et Euroopa Parlamendil on moraalne kohustus öelda asju nii, nagu need on, äh, mõõdetult, konkreetselt, faktidest lähtuvalt, äh, mitte ainult teha suuri deklaratsioone, mis ei teeni mitte millegi, kellegi huve. Afganistan on ära teeninud selle, et me räägiksime neist tõsiseltvõetavalt ja teeksime ka tõsiseltvõetavaid ettepanekuid, aitäh! Thank you, Chair. Um, minute and a half. Um, thank you, Chair. Um, aitäh, härra esimees. ma ei hakka rääkima sellest, mis äh, räägib selle poolt või vastu, miks me siin sellest küsimusest räägime, on aga täiesti selge see, et äh, vägivalla, vaesuse, inimõiguste, korruptsiooni osas on olukord praegu Afganistanis palju hullem kui seitsmekümnendatel enne välisjõudude sekkumist. me teame minevikust, et me ei saa ignoreerida seda, mis toimub Afganistanis, sest me ikka veel maksame selle eest, et me varasemat olukorda ignoreerisime, on kolm tähtsat küsimust, millega me peame tegelema. esiteks, et äh, Pakistani ja Afganistani suhted, millised need on, neil on pikk piir ja on väga hea, et suhted paranevad. teiseks, Paštuni rühm, mis on arvatavasti kõige suurem äh, rühmitus Afganistanis, me peame hoolitsema, et neid kaasataks rohkem juhtimisse, sest muidu näeme me sarnast olukorda nagu Iraagis, kus äh, sunni-araabid, araablased on praegusel hetkel. ja need sõjaväelised üksused, mis seal tegutsevad minevikus, me oleme näinud, et äh, nad on olukorda halvendanud ja ka seda, kuidas Afganistani rahvas olukorda hindasime, peame vaatama, et olukord seekord veelgi hullemaks ei muutuks, aitäh! Uh, thank you, Mr Chairman, well Mr Kaanik. tänak, härra Kaan, kas ei olnud vastuseks äh, sellele, mis seitsmekümnendatel USA tegi, kas ei olnud see hoopis Al-Qaeda planeeritud äh, terrorirünnak äh, USA-s, see oli põhjus, miks USA sekkus ja Al-Qaeda oli Afganistanis ja äh, Äh, härra van Orden ütles täiesti õigesti, et proua Lösing täiesti eirab seda, et inimõiguste olukord on äh, muutunud palju paremaks, mis on eriti imelik, on see, et proua on pärit parteist Linke ja Afganistanis äh, äh, naisi loobiti kividega surnuks äh, nii et äh, sellised õudsed asjad on seal praegusel hetkel äh, muutunud tänu meie sekkumisele, olen nõus jällegi kolleeg Van Ordeniga, et tegemist on küsimusega, äh, mille puhul proua Lösingit juhivad tema Ameerika vastased vaated, mis on täiesti vastuvõetamatud meie fraktsioonile, ECR fraktsioonile ja see uus kuue fraktsiooni patsifism ja teil on seal ju ka kommunistlikud parteid, mis varem tervitasid seda, et äh, näiteks Tšehhoslovakkias ja Ungaris äh, sekkuti, siis nüüd teie see uus patsifism on täiesti silmakirjalik ja naeruväärne. Grazie Presidente, non desidero entrare nel dibattito. aitäh, ütleb kolleeg Castaldo. ma ei tahaks siin mitte sõjalise sekkumise lõksu langeda, vaid ma tahaksin väljendada oma isiklikku seisukohta. Äh, Pär-, see raport pärast seda tõsist kriitikat, mis selle arvel on juba täna tehtud ähm,, Äh, on siiski raport, äh, kus ka mina leian väga palju nõrku punkti, kuid ma leian, et siin tuuakse välja äh, nii mõningaidki positiivse arengu momente, muuhulgas ka seda, et majandus ja sotsiaalne areng peab käima käsikäes ka öö, olukorra demilitariseerimisega ja öö, lepitusega. ma räägin siin paljuski oma isiklikust vaatenurgast ma leian, et öö, ma saan toetada seda, mida ütles kolleeg Kaan, on oluline, et dialoog jätkuks, on oluline, et tekiksid koostöölepingud puštude, puštude ja te, teiste suurte rahvusrühmade vahel, ja seetõttu ma leian, et me saame teha ka terve rida muudatusettepanekuid, muuhulgas äh, Afganistani äh, demineerimiseks, sest see on riik, kus on siiani kõige rohkem maamiine. Äh, tunne kena, olen nõus sellega, et et äh, siin on ideoloogilised eelarvamused raportis ja kahjuks ei peegelda see selle komisjoni enamuse arvamust. sest kui te vaatate siin, siis põhiliseks probleemiks on see, et äh, lääne jõud on Afganistanis, nii et ma tahtsin nüüd küsida, et kuidas me saaksime kirjutada praegu raportit ja hinnata poliitilist olukorda Afganistanis kus on just toimunud demokraatlikud valitsused, kui seal ei oleks nüüd äh, lääne koalitsiooni äh, mainitud ja Talibani ähm, lüüasaamist. Äh, see on lihtsalt reaalne olukord, nii nagu kolleeg Maria Lio seda väga selgelt ütles. ja siin raportis öeldakse, et meil tuleks äh, desarmeerida ennast ja täiesti eiratakse siin praegu Talibani ohvreid ning öö, välisliitlaste ohvreid, kes ohverdasid oma elu selleks, et päästa Afganistan terroristide käest, nii et olen nõus täiesti sellega, et raport tuleb ümber kirjutada ja et praeguses versioonis raportiga pole küll võimalik väga palju ära teha. esimees räägib kogu aeg mikrofonita. esimees, äh, viimane kord, kui käisin Kataris äh, oma onupoega vaatamas, siis rääkisin ühe tema autojuhiga ja ma küsisin, mis ta Kataris teeb, ta ütles, et ma töötan siin selleks, et raha koguda, minna koju ja siis äh, esimene lääneliitlane õhku lasta, sest nemad vastutavad selle eest, et minu küla hävitati. ma ei taha, et me hakkaksime siin nõel, nõelu heinakohist otsima, aga räägime sellest, et olukord on tõesti väga raske. Nõukogude Liidu sekkumisega olukord halvenes esimest korda ja pärast seda see ei ole normaliseerinud, pärast seda, kui Nõukogude Liit lahkus, siis me tegelikult äh, unustasime need ära, me kasutasime afganistanlasi selleks, et äh, Nõukogude Liit sealt minema lüüa, siis me unustasime nüüd. nüüd meil tuleb afgaane aidata selleks, et nad saaksid demokraatia sisse viia, naiste õigused sisse viia. me peame afgaane õpetama ja aitama, aitama neil haridussüsteemi üles ehitada ja õigele teele viia, nii et meie osaliselt vastutame olukorra eest seal riigis äh, ärgem hakakem siin lihtsalt ainult oma naba imetlema, vaadakem tulevikku, aitäh! esimees räägib jällegi mikrofonita. proua Lösing, ma ei ole teie raportiga nõus. kahe tuhande esimese ja kahe tuhande neljanda aasta vahel olin ma väga palju Afganistanis, ma elasin ajakirjaniku seal kohapeal ja ma võin teile öelda, et äh, oli see siis nüüd äh, USA jõud või ISAF, igal juhul lõpetati kahekümne viie aastane sõda seal. sõda sai alguse Nõukogude okupatsiooniga ja lõppes siis äh, Talibani vastase sõjaga kahe tuhande teisel aastal poolteist miljonit afgaani eksiilis said sellest aru, nad läksid koju tagasi, mitte keegi ei sundinud neid, nad said aru, et kakskümmend viis aastat sõda on möödas ja et see sõda on möödas ainult tänu sellele, et äh, rahvusvaheliselt sõjaliselt sekkuti. ja sellepärast olen nõus eelkõnelejatega, kes ütlesid, et see raport tuleks tagasi võtta ja ümber kirjutada. aitäh! proua Lösing, teil on nüüd sõna. ehk annaksite mulle nõu, kuidas me edasi peaksime liikuma? seda enam, kui me oleme kuulnud ära erinevate fraktsioonide seisukohad. proua Lösing, saan teile anda järgmist nõu. minu arvates tuleb raportiga jätkata. mina raportit tagasi ei võta seda raportit tuleb käsitleda ja selle suhtes hääletada, nagu ka teisi raporteid. ma ei leia, et siin üksikud fraktsioonid saavad siin otsustada, mida kujutab endast selle parlamendi enamus ja mis mitte. see selgub hääletusel. ja sellepärast leian ma, et seda demokraatlikku teed peaksimegi nüüd sammuma. aga ma tahaksin Äh, teha paar märkust, mitte küll säärasel äh, madalal tasandil, nagu neid püüdi mulle siin kraesse sokutada, kommunismiks ja muuks tembeldada. asi ei ole ju selles, see ei ole ju äh, väliskomisjoni arutelu äh, tase, kuhu te olete langenud äh, mind süüdistatakse antiamerikanismis, kolleeg Tenno, kuidas te saate seda minu kohta öelda, me ei tunnegi üksteist nii hästi. ja kui me räägime öö, äh, kommunismist, siis andke andeks, see mind küll ei juhi. kui teiste inimeste arvamus ei vasta teie öö, äh, Eh, teie või konkreetse teise inimese arvamusele, siis pole see teise inimese arvamus veel ebaõige. Eh, jah, kui kellelgi on väga õrned suhted NATO-ga, siis eh, ma ei leia, et sellest õrnast suhtest NATO-ga saaks teha mingeid kaugeleulatuvaid järeldusi, ma arvan, et ka minu maailmavaatest ei tohiks teha väga kaugel minevaid järeldusi, ent ma siiski tahaksin öelda, et kui ma pean niisuguse asju kuulma, siis ma ei saa neid märkamata jätta. ma tõepoolest eeldan, et me saame arutada asjalikul tasandil, ma oleksin seda soovinud, mulle jäi mulje, et enamik ei olnud selleks asjalikuks aruteluks aga valmis kui ALDE väidab, et minu raport on täiesti eh, ebakvaliteetne ja püüab sealt kõik maha tõmmata, siis ma pean siit lugema, siis nad peaksid lugema eh, selle eh, raporti punkte, muuhulgas selle raporti punkti number kuusteist, kus ma rõhutan muuhulgas abiprogrammide kasutamise vajalikkust selleks, et Afganistan ei sõltuks tulevikus enam välisabist. ma rõhutan siin, et Afganistani eh, tulevik peaks olema ju parem ja selles mõttes ma ei saa aru, eh, miks eh, minu raportit niimoodi hinnatakse, jah, ma saan aru, et me võime ideoloogilisel tasandil erinevalt hinnata sõjaliste missioonide rolli Afganistanis, kuid härra Tänak, teie huvi eh, naisküsimuse vastu on ju loomulikult väga tervitatav, aga ma ei ole mitte kunagi eh, püüdnud kirjutada, et me peaksime pöörduma tagasi Talibani valitsemisaja juurde. aga ma tahaksin rõhutada, et ka tänasel päeval on sajad Afganistani naised vanglatrellide taga ja ma lähtun eh, oma väidetes nendest dokumentidest, mida teie võib-olla, mehed, ei ole suvatsenud lugeda. selline on tänase päeva Afganistani reaalsus ja seda ma püüdsin selles raportis ka äh, sätestada. ma tegin ettepanekuid, kuidas äh, seista silmitsi nende väljakutsetega. nii, kolleeg Danjean, jah, see on lausa minu meelest väga tõsine vastuolu ja minu meelest on, mida teie ütlete, teeb püüate siin ühelt poolt rääkida, et julgeolekuorganite jaoks antakse välja liiga palju raha ja samas te nõuate, et inimestele äh, makstaks äh, viisakalt töötasu, jah, see on vastuolu ja siis me jõuame selleni, et äh, sõjaväest ja politseist lahkunud marodööritsevad tänavatel. jah, me peame ikkagi mõtlema, kuidas me neid inimesi, kes sõjaväe ja politseis toimuva koondamise tõttu integreerida tsiviilellu. ja mina leian, et minu raportile antud hinnang ei ole mingi eripositsioon, mingi erandlik positsioon, väga paljud need, kes on Afganistaniga seotud või seal tegevad, jagavad minu seisukohti ja ma leian, et et äh, mind süüdistada ideoloogilises lähenemises on löök allapoole vööd. ja ma tahaksin rõhutada Saksa riigitelevisiooni saates öeldud, inimestel ei ole mitte mingit vahet, kas tegemist on Talibani terroriga või nende terroriga, kes Talibani vastu võidelda soovisid. ma tahan rõhutada et ma võib-olla ei jaga seda seisukohta täiel määral, aga me peaksime katsetama siiski asju objektiivselt hinnata. võib-olla see raport pole nii positiivne, nagu sees komisjon siin oleks seda kangesti tahtnud. aga öö, äh, kõik sõltub sellest, kuidas reaalsus kirja panna, ma ei arva, et me peaksime midagi kirjutama, kirja panema ilustades, äh, me ei saa kirjutada raportit Afganistani valitsusele äh, meeldivaks, igatahes püüdsin ma parimat. aitäh, teil oli nüüd võimalus oma seisukohta selgitada. me peame nüüd siin tunnistama et raportöör peab üritama komisjoni seisukohta esindada, mitte oma parteipoliitilist seisukohta. ja sellepärast tuleb tõesti näha neid jõupingutusi. mul on jäänud tunne, et suur enamus fraktsioonidest äh, selles küsimuses mõtleb teistmoodi kui teie. sellepärast on nüüd väga raske kuidagi siin teha järeldusi selle raporti kohta ja sellepärast ma teeksin ettepaneku, et hiljem laiendatud juhatuses räägime me sellest, kuidas selle küsimusega edasi minna. kas te olete sellega nõus? hästi. härra Tänok. kõigepealt, kui lugeda esimest kolme lõiku, siis siit tuleb väga selgelt välja. ei, ei, ei, ärme räägime, jah, olgu, olgu. ma lihtsalt teen ettepaneku et minu arvates on täiesti võimalus suurte parteide jaoks selle raportiga nõus olla selle sisuga, aga siis ei oleks nii, et hääletame komisjonis nii-öelda, teeme hädahääletuse, et me anname teile ülesande koostada see raport ja kuue saab siis oma vähemusraporti koostada. ma siiski teeksin ettepaneku, et arustame, arutame seda laiendatud juhatuses, ütleb härra Prokk, selleks, et kõiki võrdselt kohelda härra Pütikhofer. härra esimees, minu partei on suur partei, aga ma ei taha, et härra Tännok siin defineeriks seda, mille eest meie seisame. I have not understood everyone ma sain nüüd aru, et kõik arvavad, et nende parteid on peavooluparteid ja äh, ja seda ka Rahvapartei siis, nii et ärge unustage, seda sai ka see märkus ära tehtud, me arutame seda laiendatud juhatuses, proua Lösing on laiendatud juhatuse koosolekul kohal, nii et me saame siin tõesti võrdselt kohelda kõiki ja hääletame siis seal ja laiendatud juhatuses jaotatakse raporteid ja see on ka siis see koht, kus selliseid asju arutada. ja siis anname teile teada, kuidas see küsimus lahendati. aitäh! Läheme nüüd hääletuste juurde. kõigepealt EÜ ja Venemaa vahelise partnerluse sõlmimist käsitleva partnerluse koostöölepingu protokoll, mille eesmärk on võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga äh,. härra Plenkovitš on öelnud, et saame kõik poolt hääletada. raportöör härra Preda olete nõus, kõik hästi, nii et kes poolt, elektrooniline hääletus. Charles Volski has again an American Express card. kas Charles on jälle oma krediitkaardi siis masinasse pistnud? So The vote is closed. hääletus on lõppenud. viiskümmend kaks poolt, üheksa vastu, kolm erapooletut. see on vastu võetud. järgmiseks soovitused Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimisteks, härra Milan Mon olete kõigega nõus, siis asume hääletama. kompromissettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi nelikümmend kolm. nelikümmend kolm, kus see üldse on? küsib esimees. Golfo Electronic vote except elektrooniline hääletus, olete nõus? no siis laske käia. hääletus on alanud. vabandust, Elmar, hääletus on lõppenud. Elmar, lihtsalt, et selgitada, mulle tundub, et Hispaania tõlkes on äh, tõlge sest ma saan, et viiekümne kolmest räägitakse, seal ei, ei, nelikümmend kolm, nii et ka Hispaania kolleegidel on nelikümmend kolm. jah, eks hispaanlastel lähevad need asjad alati kiiremini, nii et nelikümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend kuus vastu. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 26 hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend kuus vastu, kaks erapooletut tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt vastu erapooletu tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend üheksa. meil ei ole tõlget, ütleb härra esimees. viiskümmend üheksa. kes on poolt, vastu, erapooletu ei ole vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend ja kuuskümmend üks, ei, need langevad ära. Läheme edasi, seitsekümmend neli. kes toetab seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud hääletus on lõppenud, ei siiski mitte. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend kuus vastu tagasi lükatud, härra Pütikohver. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus poolt vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, edasi muudatusettepanek sada kaks. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd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 raport on vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, kakskümmend vastu, viis erapooletut. Thank you very much for the nice comments about the secretariat. About the